Maltalt pärit saadikud ja teised eh, ühenda, eh, ühinevad minuga teenise, eh, üritusel, mis selle jaoks Ühendkuningriigis korraldatakse, aitäh. Mulțumim. Mulțumim. Este... aitäh, tõepoolest teil on õigus ning me Äh, paneme teie öelduga äh, protokolli kirja. niisiis me peame kinnitama nüüd eilse koosoleku protokolli ja need tekstid, mis vastu võeti, kas kellelgi on nende kohta midagi öelda, näib, et ei ole. niisiis äh, läheme edasi. mul on üks teadaanne, mille olen saanud nõukogult, mis